selle arutelu lõpus. järgmine punkt on Nepaal ja annaksin jällegi kõigepealt sõna autoritele ja kõigepealt saab sõna proua Keringer-Tödenberg, poolteist minutit. E, suur tänu, härra president. Benjamin Franklin ütles kunagi Ameerika põhiseaduse kohta, et äh, põhiseadus ei taga iseenesest veel kellegi õnne, vaid see lubab õnne otsida. ja hetkel Nepaali elanikud ei saa tegelikult äh, oma õnne taga ajada, sest et äh, põhiseaduse mm, koostamine on peatunud, kuna maoistid ja kommunistid on vastu äh, igasugustele kompromissidele ja tei-, spektri teises otsas, kaugel äh, riigiametitest, on kolmkümmend miljonit äh, elanikku, kes elavad tohutus vaesuses, kellel ei ole elektrit. Nepaal on täiesti võr-, selles vaesuse lõksus ja nad põhimõtteliselt raiskavad seetõttu oma looduslikke varasid me tahaksime, et kahe tuhande kaheksanda aasta rahuleping äh, kehtiks, kuid et edendataks ka uut äh, konstitutsiooni, mis ei tagaks mitte ainult inimeste äh, õigusi, vaid seisaks ka demokraatliku progressi eest. tulles riigist, mis on ajaloos olnud pidevalt või korduvalt lõhustatud, mõistan ma väga hästi Äh, mis seal toimub, äh, nagu öeldud, põhiseadus õnne ei taga, kuid lubab seda otsida. suur tänu, proua, ja järgmine kõneleja, härra Tšannak, üks minut. proua president, Nepaali poliitiline ebastabiilsus ei ole üllatav, arvestades neid tohutuid muudatusi, mis on selles riigis viimastel aastakümnetel aset leidnud. kahe tuhande üheksanda aasta tapatöö õõnestas otseselt monarhiat, maoistid te ülestõus nurjus ja tundub nüüd, et vabariikliku demokraatia väljakuulutamine on toimunud väga tormiliselt. levinud on tööpuudus, alatoitumus, haigused ja samuti vägivald ning piinamine muutus, muudatused Nepaalis ei ol-, toimunud paralleelselt lepituse ning õiglusega ma loodan, et Euroopa Liit selles valdkonnas keskendub äh, humanitaari, humanitaarabi andmisele. Äh, on oht, et äh, Nepaalist saab nii-öelda ebaõnnestunud riik ja see on risk, mida me kindlasti Kagu-Aasias võtta ei taha, aitäh. suur tänu, kolleeg Tänok ja nüüd kaheks minutiks kolleeg Romeva Irueda Jean... Äh, Jean Lamberti nimel, minu kolleegi nimel võtan sõna. Jean Lambert ei saanud kahjuks osaleda meie tänasel istungil, ta on delegatsiooni juht parlamendis selle äh, riigi osas, ta tahtis öelda järgnevat. viimastel aastatel on selgeks saanud see, et Nepal on astunud positiivsete arengute teele. ka põhiseaduse osas need rasked olukorrad praegu on äh, seotud rahulepingu rakendamisega ning sellel aastal ei õnnestunud siis täita uue põhiseaduse elluseadmise tähtaega. oleme näinud nii inimõiguste rikkumisi kui ka põhivabaduste piiramist. põhiseadusliku assamblee tööd on nüüd pikendatud aasta võrra ja kolmepunktiline plaan on võetud äh, valitsuskoalitsiooni äh, fraktsioonide vahel lõpuks vastu me peame väga oluliseks seda, et seda võimalust äh, kasutatakse ära. me peame tagama poliitilise stabiilsuse äh, selleks, et arengud oleksid võimalikud. me oleme näinud taastuvenergiate vallas tõsiseid arenguid, kuid investeeringud on muidugi ilma stabiilsuseta väga raske tagada. demokraatia ja õigusriigi põhimõtet tuleb jalule seada. endiste maoistlik, et äh, mässuliste liit, kaasamine on väga oluline nende endi jaoks, aga ka sümbolina demokraatlike protsesside arenemisest. põhiseaduskomisjon koos Euroopa Parlamendiga on nõus edasi minema. kui äh, ei saavutata edasiminekut paari nädala jooksul, tuleb midagi ette võtta, nagu me ütlesime, uues vabariigis äh, on tehtud edusamme, nagu ma ütlesin, ja me tõesti kutsume kõiki osapooli täitma kolmepunktilist plaani, kui seda ei suudeta teha, siis kaob usaldusväärtus Nepali rahva seas. Nende areng on samuti ju seotud otseselt poliitiliste protsessidega. suur tänu, härra Romeva, järgmisena saab sõna kolleeg Breda. Äh, suur tänu, härra president olukord Nepaalis on murettekitav, vägivald äh, riigis kasvab selleks, et äh, toestada lepitusprotsessi riiklikul tasandil pärast äh, kodusõda, mis kestis kümme aastat ja päädis äh, alles aastal kaks tuhat kuus ja kus, mille jooksul hukkus kolmteist tuhat inimest, tähendab muidugi seda, et on vaja uut põhiseadust, see on oluline poliitiliseks eluks Nepaalis, kui me tahame inimõigusi ja põhiõigusi muidugi toetada ja selles mõttes poliitilised äh, erakonnad peaksid läbirääkimisi pidama ilma eeltingimusteta Põhiseadusliku Assamblee kokkukutsumiseks. nii nagu ÜRO aruanded on näidanud, peab äh, ka õigussüsteemi toestama selleks, et leida konfliktidele rahumeelne lahendus ja lõpetuseks, mis ei ole sugugi väheoluline, on see, et poliitiline stabiilsus mõjutab negatiivselt ka Nepaali majanduslikku ja sotsiaalset olukorda. Nepaal on üks maailma vaesemaid riike ja nagu me teame, stabiilsuseta ei ole võimalik ka jõukus. suur tänu, härra Preda. järgmisena sõna härra Higinsile kaheks minutiks, palun. suur tänu, härra president feodalistliku monarhia kukutamine kahe tuhande kuuendal aastal oli tohutu tiigrihüpe edasi Nepaali rahva jaoks ning töölisklassi, talunike ning ühiskonna keskklassi ühine jõupingutus tõi selle võidu ja andis võimu rahvale, kuid samas on täiesti selge, et nüüd kapitalistlik äh, Äh, võimueliit ja kapitalistid ei taha seda revolutsiooni lasta areneda kaugemale, sellepärast et see seaks ohtu nendepoolse kontrolli majanduse üle ja nende priviligeeritud staatus äh, kaoks Ka,. Äh, vaesuses elab kolmekümnest miljonist inimesest kolmkümmend protsenti, kuusteist protsenti elanikkonnast kannatab tõsise alatoitumise all kirjaoskamatuse määr äh, on kõrge, puudutab miljoneid inimesi. kommunistlikud äh, erakonnad on teinud äh, väga tõsiseid vigu, moodustades koalitsioonivalitsuse pärast kahe tuhande kuuendat aastat parempoolsetega, kelle eesmärgiks oli poliitilise võimu haaramine, samas hoides alal poliit- äh,, majanduslikke suhteid, mis tähendab seda, et et vaesuse ja lastatuse olukord kestab ja peab lub- ja on pidurdatud sotsialismi teed. selle aasta mai suur meeleavaldus ja ka varasemad meeleavaldused näitavad seda, et töölisklass ja vaesed tahavad sotsiaalset ümberehitust ja tahavad ennast vabastada rõhumisest ja vaesusest lähenemine, mida nüüd peaksid võtma erakonnad, kes tahavad tõesti pöörduda masside poole, on võtta selge liidri rolli ilma poliitilise eliidi erakondadeta, see tähendab koalitsiooni lõhkumist ja et tuleb peamised jõukuse allikad jagada ümber talunikele ja töölistele ja selline demokraatlik sotsialistlik programm tagaks demokraatlikud ja sotsiaalsed muutused Nepaalis ning nagu oleks majakaks ka kümnendale miljonitele vaestele inimestele Indias ja Hiinas. oluline on ka see, et tagatud on sõltumatus erinevatele vähemustele Nepaalis, kelle õigusi tuleb samuti kaitsta. Higins als nächstes suur tänu, kallis kolleeg ja järgmisena kolleeg Šake, kaks minutit. suur tänu. peale kümmet aastat äh, kodusõda oodati rahu, kuid hoolimata kokkuleppest äh, ei ole rahu tulnud, poliitilised võimuvõitlused äh, ja selliste oluliste reformide pidurdumine nagu põhiseaduse vastuvõtmine on edasi lükkunud, põhiseadus viimati aasta võrra kuid see puudutab ka tegelikult PLA ähm, võitlejate taasintegreerimist. Nepal äh, kasvatab äh, ma-, ka-, äh, ka-, kannatab ähm, majanduslikult ja ebastabiilsus ei luba õitsengul tekkida, kõigepealt peab toimuma leppimisprotsess nii PLA võitlejate kui teistega ja kindlasti ÜRO peaks seal oma rolli mängima Nepaalis ähm, nii rahukomisjoni kui kadumisi puudutava komisjoni ning lepituskomisjoni töö tulemuseks peaks olema mm, mitte minevikku suunatud, vaid ka vähemalt osaliselt tulevikku. ning samuti tuleks lõpetada poliitiline sekkumine kohtumenetlustesse, selleks et kohtuvõim oleks tõesti sõltumatu ning äh, et samas äh, ratifitseeritaks ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtu põhikiri. me to-, kutsume üles toetama Nepaali valitsust ja poliitilisi parteisid kõigis jõupingutustes, et maoistidest võitlejaid taasintegreerida mm, ühiskonda. ning Euroopa Liit peaks äh, lõpetama ka surmavate relvade või igasuguste piinamisvahendite või eba inimlike kasutam-, inimlike vahendite ekspordi Nepaali. suur tänu, kolleeg Šake, te olite viimane, kes kõneles autorite nimel, nüüd fraktsioonide nimel, sõnavõtjad ja kõigepealt kolleeg Pasescu, üks minut. kuigi kodusõda lõppes kahe tuhande kuuendal aastal peale kümmet aastat, siis majanduslik ja sotsiaalne olukord Nepaalis on endiselt äh, väga-väga raske. ilma stabiilsuseta ei saa Nepaal areneda nii, nagu arenevad tema naabrid, India või Hiina, mis on ju tõusvad majandused ning kahekümne kahe maoistide vastase partei äh, liit ei suutnud äh, mais kaks tuhat kümme põhiseadusega seotud tähtaega täita ja seetõttu on tervitatav see, et äh, konstitutsioonikogu mandaati pikendatakse ühe aasta võrra, väga oluline on Nepaali jaoks, et võetakse vastu põhiseadus, mis tagab õigusriigi toimimise ning äh, kodanike õigustest kinnipidamise. lõpetuseks tahaksin mainida seda, et kõige olulisemaks ohuks Nepali stabiilsusele on ekstremistlikud suhtumised ja vägivald poliitiliste probleemide lahendamisel, aitäh! suur tänu, härra proua Božescu ja järgmiseks kolleeg Seobro! panie przewodniczący! aitäh, härra president, olukord Nepaalis on äh, meil muret tekitanud juba aastaid. viiekümne kaheksandal aastal toimusid seal esimesed valimised, kuid äh, demokraatlikele, mm, demokraatlikud lahendused ei jäänud pikaks ajaks kestma ja viimastel aastatel tundub, et me oleme olnud tunnistajaks teatud edasiminekule kaks tuhat kuus sõlmiti rahulepe, mis lõpetas siis äh, kodusõja, kahe tuhande kaheksandal aastal toimusid äh, vali-, valimised konstitutsioonikogusse, mida loeti rahvusvahelisi norme järgivateks, kuid nüüd me näeme, et olukord on halvenemas ning otsus äh, seoses tegevustega, mis peaksid laiendama Konstitutsioonikogu äh, volitusi, äh, on võib-olla samm õiges suunas. igal juhul Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid toetama kõiki pingutusi, äh, mis toovad kaasa rahu ja stabiilsuse selles riigis, me peaksime silmas pidama ka inimõigusi ja kristlaste õigusi, mida selles riigis tihti rikutakse. suur tänu, kolleeg Siobro no,. Ähm, tahaksin kõnelejatele, kes on oma kõned ette valmistanud, kirjalikult paluda, et äkki te luge-, loeksite neid natukene aeglasemalt ette, sest kui te vuristate need lihtsalt maha, siis ei saa teist keegi mitte midagi aru. nüüd järgmine kõneleja, kelleks on kolleeg Tšernetški. suur tänu, härra president. härra volinik, mina ei kavatse oma kõnet ette lugeda, mina räägin peast ja räägin veel kõigile lisaks mõõdukalt, kuigi mõõdukus äh, ja aeglus ei ole minu iseloomujoon. aga olukord, olukord Nepaalis paradoksaalsel kombel ainult halveneb, vaatamata sellele, et võeti äh, hiljuti vastu otsus parlamendile rohkem pädevusi anda Nepaal on aga väga pika tee alguses, äh, kodusõda on seda riiki väga oluliselt äh, mõjunud ja alles nüüd hakkab paistma tunneli lõpus valgus. Euroopa Parlament omalt poolt võib teha ära nii mõndagi selleks, et äh, aidata kaasa selle riigi demokratiseerumisprotsessile kuid olud äh, on selles riigis väga erilised, maoistlikke ja kommunistlikke ettepanekuid tehtakse selles riigis, mis on suhteliselt suuri vasturääkivusi tekitavad. ja nüüd järgmisena vaba mikrofon, proua Korhola. härra president, kümme aastat kodusõda, maoistlite, maoistlike võitlejate ja monarhia vahel päädis kahe tuhande kuuendal aastal vaherahuga, ei kuulutatud välja sõjavõitjaid või kaotajaid, olukord oli äh, suhteliselt kummaline, sellepärast et maoistlitega astusid äh, erakonnad ühte paati, kuid äh, lootused olid suured tol ajal, need lootused ei ole ka täitunud ning ärevus kasvab väga suuri probleeme on ka riigi sõjaväega, selle suuruse ja koosseisuga. meil on vaja aidata neid maoistide reintegreerimisel sõjaväkke, nii nagu ka mujades valdkondades. ÜRO peaks väga kiiresti äh, tegutsema selleks, et inimõiguste rikkumised äh, ei jätkuks. lõpuks on, tuleb luua rahvusvaheline komisjon Nepaali jaoks äh, rahuleping loomulikult annab alused aruteludeks, aga kuidas see asi läheb, on Nepaali rahva käes. järgmisena proua Gretu suur tänu. ma olen täiesti nõus oma kolleegidega selles osas, mis puudutab pingeid ja vägivalda Nepaalis mainiksin siin ära ühe kõige sügavama probleemi, vaesuse. rahvas peab elama väga äh, halbades tingimustes, äh, lisaks poliitiline stabiilsus ja stagneerunud majandus, majanduskasv. riik asub geograafiliselt kahe kõige suurema tärkava majanduse vahel, Hiina ja India vahel, kuid Nepal, arvestades tänast olukorda, ei saa nautida samasugust majanduskasvu. kolmandik Nepali elanikest elavad allpool vaesuspiiri, nad on alatoitunud, kirjaoskamatuse määr on kõrge, tõsine energiakriis, inflatsioon toiduhindades ja nii edasi ja nii edasi see ei tekita mitte ainult pingeid, vaid ka tõsiseid humanitaarprobleeme. nii et poliitiliselt tuleks konkreetselt keskenduda Nepaali majanduse arendamisele ja sealse rahva aitamisele. suur tänu, proua Gretu. härra Tiiva järgmisena, palun. ilma mikrofonita, härra Tiiva. suur tänu, härra president. mul oli suur heameel Nepaalis alles hiljuti käia. asi, millest tuleb aru saada, on see, et Nepaali poliitiline protsess on väga habras, kuid siiski liigub edasi. samas on äh, täiesti äh, mittemõistlik äh, lasta poliitilisel protsessil jätkuda ilma maoistide desarmeerimist, sellepärast et nemad on keeldunud osalemast poliitilises protsessis ja tahavad valitsuse vahetust samas aga keelduvad loobumast relvadest. ei saa tagada poliitilist protsessi, kui äh, samas on üks relvastatud rühm, kes ei liib, ei loobu oma relvadest ja ei anna neid üle ametivõimudele. ja seni, kuni see asi ei ole lahendamata, tuleb äh, väga delikaatselt mõjutada kõiki osapooli, et Nepaali rahva huvides pikaajaliselt ja Euroopa Liidu huvides on äh, kõikidel äh, loobuda relvadest ja saada paika mingisugune ühtne valitsus, kui see on vähegi võimalik. suur tänu, härra Deva. ja viimasena saab sõna proua Ronstein. Thank you very much. Dziękuję bardzo. E, tak się składa, że mieszkałam, żyłam przez... suur tänu. asi on nüüd nii, et e, mina tegelikult elasin mitu aastat e, Nepaalis, see oli see aeg, kui nepaallased pingutasid selle nimel, et oma poliitilist süsteemi muuta ja see oli kakskümmend aastat tagasi. tol ajal olin ma küllaltki optimistlik, aga tuleb välja, et see on palju suurem väljakutse, kui keegi ette kujutas. Nepaal on väga vana ja rikka kultuuriga riik. Need inimesed on sügavalt usklikud, nad on rahumeelsed ja nüüd me räägime siin selle riigi majanduslikust potentsiaalist. seal ei ole mingit potentsiaali, seal ei ole mingeid loodusvarasid. seal on äh, tihti maavärinaid ja üleujutusi, kuid sellest hoolimata teeb ta pingutusi, kuigi ta on surutud kahe väga keerulise naabri vahele ja kui me ei aita Nepaali poliitiliselt ning rahaliselt, siis äh, võib juhtuda Nepaaliga nii nagu Tiibetiga, mis oleks väga suur kaotus meie kõigi jaoks. suur tänu, proua Tunund Hohenstein ja kokkuvõtteks volinik Tali. suur tänu, härra president, austatud parlamendiliikmed, koostatud äh, avaldus Nepaali poliitilise olukorra kohta ütleb, et äh, me tunneme sügavat muret ja jälgime olukorda väga tähelepanelikult. mai kaks tuhat kümme oli tähtaeg selleks, et oleks kokku saadud uus põhiseadus peale rahuseadust. ja nüüd on äh, seda tähtaega pikendatud ühe aasta võrra, kuid äh, oluline hulk tüliküsimusi mm, tõk-, tõkestavad seda koostamisprotsenti, näiteks föderaalstruktuuri iseloom, endiste maoistlike võitluste integreerimine ning kahe armee omavaheline liitmine ja on endiselt oht, et äh, riik langeb nii-öelda äh, korratuse ja mm, turvatunde puudumise nõiaringi. kaks küsimust, äh, rahva vas-, vabastusarmee mm, taasintegreerimine sealhulgas on muutumas järjest komplitseerikumaks ja ma kardan, et isegi sellest ühest aastast pikendusest ei piisa. mis puudutab inimõiguste olukorda riigis, siis on positiivne märkida, et äh, inimõiguste kõrge esindaja volitusi Nepaalis on pikendatud äh, äh, aasta võrra tema amet on andnud äh, äh, koolitust nii riigiametitele kui kodanikuühiskonnale ning on olukorda seiranud sellest alast peale, kui see amet loodi Nepaalis äh, aastal kaks tuhat viis. hiljutine Kepe Koirala surm jätab olukorra väga ebaselgeks, sest nüüd tuleb valida konsensuslik liider, kes saaks luua tasakaalu poliitiliste parteide vahel ning juhtida rahuprotsessi edasi. Euroopa Liidul on võtmetähtsusega roll Nepaali aitamises selles väga keerulises protsessis. mitmed missioonijuhtide avaldused ning ka kõrge esindaja kõneisiku avaldus on hiljuti üles kutsunud kõiki osapooli uuesti läbirääkimislaua taha asuma. Euroopa Liit on valmis toetama Nepali valitsust kõigis väljakutsetes, mis nende ees on. ning Euroopa Liit peaks olema valmis aitama sellises protsessis, mis toob kaasa kestva rahu. kollektiivselt Euroopa Liit ja tema liikmesriigid äh, esindavad tegelikult äh, rohkem kui viitekümmet protsenti arenguabi, mida Nepaal saab ning komisjon panustab äh, rahuprotsessi toetades äh, rahufondi. eelmisel aastal eraldati kuus miljonit eurot ning kakskümmend kaks miljonit eurot on ette nähtud äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta algusesse. seni on vahendeid eraldatud maoistide kantonile, sealhulgas sõdurite palkadeks aga oluline on, et Nepaali rahvas, kelle mm, ootused äh, rahu suhtes olid suured peale kahe tuhande kuuenda aasta lepingut, äh, saaksid need dividendid ka kätte. austatud äh, president ja liikmed, komisjon on pühendunud selleks, et püüelda igal viisil, kas dip-, poliitiliselt, diplomaatiliselt või arenguabi mm, kaudu just stabiilse ja rahumeelse Nepaali suunas. Tali suur tänu, volinik Talli ja nüüd inimõigustalase arutelu puhul selle resolutsiooni jaoks esitasid ettepanekuid kuus resol-, äh, kuus fraktsiooni, Rahvapartei, Sotsiaaldemokraadid, Rohelised, Liberaalid ja ECR ning äh, Ühtsed Vasakpoolsed. ja nüüd äh, räägime surmanuhtlusest Liibüas ja kõigepealt saab sõna autorina härra Tännok. suur tänu, härra president, mina isiklikult ei ole mingisugust absoluutset seisukohta võtnud surmanuhtluse osas, kuid kindel on see, et seda tuleks kasutada ainult äh, väga jubedate kuritegude puhul, kus süüdi, süütuses ei ole mingisugust kõhklust.